bitte für Dynamics. So my name is uh, Claude Thomas uh,. I have. saaksime paremini aru. minu nimi on Claude Thomas. ma olen olnud parlamendis üheksakümne üheksandast aastast ja olen tegelenud energiatõusega. minu kaasesistaja suur tänu, ma kuulun nüüd tööstuskomisjoni. tere päevast, minu, mina olen härra Palacios, olen Hispaania senatist ja esindan tööstus- ja äh, energiakomisjoni. suur tänu, meie siis juhatame koosolekut. siin tekkis väike segadus, aga äh, võib-olla me alustame sealt äh, ridadest, ütlete, et kes te olete, kus te olete? mina olen Rein Williams, olen Hollandi senati esindaja juba kolm aastat ja tegelen energiasiirde küsimustega. Jonas Minas from Lithuania. olen Janos Milas Leedust ja olen meie parlamendi Euroopa Kaitsekomisjoni liige. tere päevast! My name is Francesco Casoli and olen Francesco Casoli tulen Itaalia senatist. olen tööstuskomisjoni liige. tere, mina olen Roberto Torto. olen Itaalia parlamendi keskkonnakomisjoni aseesimees ja mina olen Itaalia senati keskkonnakomisjoni sekretär. olen Salvatore Tomaselli, Itaalia senati tööstuskomisjonist olen Brita Tromson ja ma esindan äh, Taani vastavat komisjoni. olen Rootsi Roheliste partei liige ja olen seal tööstus- ja keskkonnakomisjoni liige. mina olen tööstuskomisjoni asemees parlamendis majandusarengu komitee asepresident, president Rahvusassamblees, aitäh! Bernadette Bourses on Euroopa asjade komisjoni asepresident senatis, endine Euroopa Parlamendi liige ja ka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 ja olen teadus- ja arendustegevuse komisjonis, keskkonnakomisjonis, kaitse- ja majanduse komisjonis ning olen tsentraal- ähm,, ähm, keskpartei esindaja Austriast. olen Kristjane Pummer ja olen Austria ähm, roheliste fraktsiooni esindaja. okei okay, um... Ähm Is that all members of parliament uh, present because somewhere in the third väga hea, kas nüüd on kõik uh, parlamendi esindajad ennast tutvustanud? Doru Leșe mă numesc, reprezint Parlamentul din uh, România, sunt membru al Comisiei de Afaceri Europene. Olen Rumeenia, Rumeenia parlamendi esindaja tööstus ja ning Euroopa asjade komisjoni liige ning Demokraatliku partei asepresident Eh, Andres Kapus pārstāv Latvijas Republikas saimu. mina esindan Läti parlamenti. Anna Zalewska, poseł, Polska, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, między innymi dyplomowany ekolog. Mina esindan Poolat ja olen Euro Poola parlamendi Euroopa asjade e, spetsialist ja keskkonnaküsimuste küsimus olen härra Tšestkevitš, tulen Poolast, olen parlamendi liige ja äh, töötan koos Euroopa Komisjoniga ja töötan ka äh, keskkonnaküsimustega. Okay, so basically we have uh, one hour um,. as is, sorry, is it not long? vabandust, kõiki ei ole veel tutvustatud. Комисията по економическа политика, енергетика и туризъм. Te peate punast nuppu vajutama. Andrew Doyle, Iiri parlamendi liige, energiajulgeolekukomitee ja põllumajanduskomitee liige. gerbiamas kirkilas lietuvos seimo narys europos reikalų komiteto narys Leedu parlamendi liige ja Euroopa Liidu Komisjoni liige. nii et põhimõtteliselt on meil siis aega üks tund ja meie teema on keskkond ja energia, nii et põhimõtteliselt peaksime keskenduma kahele peamisele teemale, mis võivad olla seotud selle energiaühendusega. üks on energiatõhusus ja teine on taastuva energia tehnoloogiad ma arvan, et äh, selle asemel, et üldisemalt arutada tõhususe ja taastuvenergia üle, võiksime rääkida konkreetsemalt sellest, mida energiaühendus Euroopas võiks mm, panustada sellesse, et energiatõhusus muutuks veelgi paremaks ja missugusi äh, aspekte võiks ühendus aidata arendada taastuvenergia puhul mis puudutab energiatõhusust, siis äh, põhimõtteliselt on meil nõndanimetatud AKI kommuniteeris Euroopa õigustikus olemas mitmeid, mitmeid õigusakte, mis põhinevad äh, erinevatel aluslepingute keskkonnaartiklitel, näiteks äh, teatud miinimumstandardid autodele, miinimumstandardid äh, märgistamisstandardid, hoonete ja ehitiste standardid, mille paar nädalat tagasi jõudsime lõpule uue direktiivi koostamisega. nii et minu küsimus teile on, missugustes valdkondades teie arvates on võimalik energiatõhusust energiaühenduse kaudu parandada? üks valdkond, mille kohta ma olen vähemalt kaudselt lugenud, on energia maksustamine. üks ideedest on olnud, et võiks olla ühine energia maksustamine. see on üks aspekt ja võib-olla esimesed kümme-viisteist minutit võiksimegi pühendada energiatõhususe arutamiseks näiteks, mis on number üks energiaallikas Euroopas ja kuidas energiaühendus võiks aidata minna kaugemale sellest, mis meil juba täna olemas on. nii et äh, kas keegi soovib omalt poolt otsa lahti teha sel teemal? jah, palun. jah. Do we need to speak English or can I also speak? kas ma võin rääkida ka emakeeles, saksa keeles või peab inglise keeles rääkima? meil on tõlkega kaetud kõik Euroopa Liidu ametlikud keeled, siis ma räägin oma emakeelt, saksa keelt. mina olen majandus-sotsiaalkomisjonist ja küsimus puudutab siis energia maksustamist. eriti kui see on nüüd nii üldiselt sõnastatud, siis on siin tegu eelkõige Euroopa konkurentsivõimega ja siin tuleb arvestada ka, milline mõju on energia hindadel energiaintensiivsele tööstusele. kui energiamaksu äh, kasutatakse vahendina ühelt poolt äh, raha saamiseks ja te sõnastasite selle väle väga üldiselt ja teisalt kasutatakse seda ka energia säästmiseks ainult Euroopa Liidus ja teistes äh, maailma riikides ta ei rakendata, siis me tekitame oma majandusele, tööstusele konkurentsiprobleemi äh, paraku Kopenhaagenis. seetõttu ei tegeletud äh, küsimusega, mida saab ka lahendada ainult maailma tasandil. teisalt, kui aga kasutatakse energiamaksu ainult selleks, et energiatehnoloogiaid arendada ja ühesõnaga see energiamaks on äh, eesmärgistatud selleks, et äh, just tehnoloogiat arendada, siis on see igal juhul väga äh, lühikese perspektiiviga mm, otsus. see ei ole küll meie konkurentsivõimega seotud, aga pikas perspektiivis võib äh, see olla kasulik, kui ka teised äh, riigid soovivad äh, samuti keskenduda rohkem energia, energia madala kasutusega tööstusele, kuid igal juhul ma leian, et siin on tegu väga keerulise instrumendiga. meie komitee, majandus- ja sotsiaalkomitee on välja pakkunud, et kui tuleb CO2 maks, siin on tegu selektiivse maksuga, see on, see ei ole eelkõige energiatõhususe suurendamiseks, vaid see on just suunatud süsiniku rikastele tööstustele suunatud, siis tuleb ka süsinikdioksiidi sertifikaate kasutada selleks, et äh, välja arendada vähese süsinikusisaldusega tehnoloogiat, kuna see mm, ala on praegu alarahastatud. ma vabandan, et ma nii kaua kõnelesin, aga tänan kõne eest. suur tänu. mul on kõnelejate nimekirjas äh, juba mõned inimesed olemas niisiis, järgmine, kes soovib sõna võtta, on härra Bonneau. nii et äh, näidake sekretäriaadile, kes soovib sõna võtta ja siis meie kolleegid tulevad teie juurde. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente, señorías, eh, señores y señores parlamentarios. Eh, desde... Suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. liikmesriigid on Euroopa Liidu loomsest äh, saadik näinud, et meil on vaja ühist energiapoliitikat ja see on seotud ka Euroopa tuleviku küsimustega. energiapoliitika on muutunud ühest prioriteediks ja see on oluline ka meie äh, tuleviku kujundamise eest ning see on oluline ka meie tööstuse arengu jaoks. meie kui Euroopa institutsioonid, kui Euroopa liikmesriikide parlamendid peame seda poliitikat kujundama selliselt, et me saaksime kolm eesmärki saavutada ja need on konkurentsivõime, energiatarnekindlus ja jätkusuutlikkus. strateegilisest vaatevinklist on energiapoliitika äärmiselt oluline kuid peale selle on oluline ka luua selline majandusruum, mis on energiatõhus ja madala süsinikusisaldusega. ja samuti me peame keskenduma äh, vähese süsinikuheitmetega äh, tööstusele. ka selles äh, rollis me peame keskenduma eelkõige just ka võrgustikele, nendega äh, ühenduspunktide leidmisele. äärmiselt oluline on keskenduda ka energiaallikatele, mis on madala süsinikuheidmetega. Äh, meil on olemas ka siduvad eesmärgid, sest taastuvad energiaallikad tuleb äh, tuleb rohkem rakendama hakata, meil on juba ette nähtud ka eesmärkeid järgnevateks aastateks, nii et üritatakse jõuda kuni kahekümne seitsme protsendi osaluseni. ja ühelt poolt me peame taastuvenergia puhul arvestama ka paindlikkusega ja seda ka oma riiklikes poliitikates kõik peaksid üritama rakendada taastuvaid energiaallikaid ja teisalt meil on vaja ka, vaja siduvaid eesmärke. me oleme soovinud siis ta-, tekitada tasakaalu. ühelt poolt me vajame puhast energiat, puhtaid energiaallikaid ja teisalt me vajame tõhusat energia kasutamist Euroopa tehnoloogia kava üheks oluliseks punktiks on ka kulude küsimus äh, puhta energiaallikate puhul. teatavad äh, sektorid, äh, mis on madala süsiniku heitmetega tööstuses, on juba rakendust leidnud, ma mõtlen siin tuuleenergiat ja ka teisi taastuva energia allikaid, mis on seotud Euroopa energiavõrgustikuga. viiskümmend miljonit eurot on ka suunatud nende energiatehnoloogiate väljaarendamiseks. kõik valitsused peavad ähm, tagama need investeeringud ja oluline on tagada ka erinevate energiavõrgustike omavaheline sidumine, see, sellepärast oluline on jätkusuutlikkus, oluline on puhas energia, oluline on ka energiatarnekindlus, nii et me peame vaatama kaugemale tulevikku, me peame arvestama ka pikaajaliste perspektiividega kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat kolmkümmend viis. ka kliimamuutused mõjutavad meie tulevikupoliitikaid aga siin tuleb arvestada ka konkurentsivõimega, nii et see poliitika pakub äh, meie kaalutlustele raamistikku, oluline on Euroopa energiapoliitika äh, olevikku ja tulevikku kujundada, taastuvad energiaallikad on siin olulisel kohal, oluline on ka energiatehnoloogia, äh, mis on madala süsinikusisaldusega, need on meie edusammude aluseks, see on oluline ka kõikidele riikidele, oluline ka Euroopa Liidule. ja seda eriti kahekümne esimesel sajandil. peale selle on siin tegu ka ülesandega, eh, millega me peame tegelema nii praegu kui ka tulevikus. suur tänu, järgmine kõneleja, palun. Sì, grazie Presidente. Io credo che quando si discute di ambiente o di energia si debba tenere. Kui eh, räägime keskkonnast ja energiast, siis peame olema ettevaatlikud me peaksime alati räägima energiast, energia tootmisest, heidedest, kliimaprobleemidest, CO2-st, kuid tavaliselt me paneme selle kõik kokku ühte. ja me peame olema teadlikud sellest, et just dioksiidid on need kõige ohtlikumad heitmed, mis tulevad ka biokütustest, paljud raskemetallid eraldavad selliseid heitmeid ja paljud neist on ka kartserogeenid kuid äh, põhjustavad ka teisi haigusi, nii et mõjud on väga tõsised äh, ning ulatuvad ka järgmiste põlvkondadeni. nii et me ei peaks siin rääkima ainult süsinikdioksiid, dioksiidist, tegelikult on see probleem keerukam. me peame välja mõtlema selle, kuidas me leiame raha selleks, et rahastada uurimusi Euroopa Liidus, kuna ettevõtetel endal on väga raske sellist baa-, selliseid baasuuringuid rahastada. Nad äh, tavaliselt panevad oma raha äh, sellistesse uuringutesse, mis toovad neile äh, kasumi nii kiiresti kui võimalik. kuid äh, meil on vaja siin baasuuringuid ja meil on vaja uusi kütusetüüpe, uusi kütuse põletamissüsteeme, uusi energiaallikaid ja sellised uuringud muidugi ei anna vastuseid tänastele probleemidele, seda on võimalik teha koostöös erasektoriga, sest erasektoril on selline pikem perspektiiv silme ees. nii et äh, tehkem eelkõige sellist äh, baas, äh, baasuuringuid, baasteadustööd. ja ärgem rääkige ainult süsinikdioksiidist. me teame, et kui me, et meie eesmärgiks on jõuda ühtse Euroopa energiapoliitikani. me peame mõtlema ka läbirääkimistele endise Nõukogude Liidu liik-, liikmesriikidega kõneleja küsib, kas tema kõneaeg on äh, lõppenud et me ei peaks rääkima eraldi kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, vaid äh, ühiselt, äh, sest kui me ühiselt tegutseme, siis meil on ka teatud majanduslikud eelised ning ka hinnad äh, lähevad siis alla. nii et meil on vaja tuua kasu keskkonnale ning kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele. aitäh, järgmisena härra Simeinos, härra Kapots ja siis härra Ponju. palun püüdke siis siduda energiatõhusus ähm, ka selle uue lepingu teemaga, et me teemast kõrvale ei kalduks. Äh, lugupeetud parlamendiliikmed, täna tahaksin rääkida meie prioriteetidest. eelkõige prioriteedist, mis on seotud e-, Euroopa Liidu ning ÜRO poolt ehk siis äh, säästev areng. ja energia, energeetika on äh, üks ähm, väga oluline element säästva arengu juures. ja kui me räägime võrgustikust või infrastruktuurist, siis äh, peaksime silmas äh, pidama just seda, kuivõrd oluline on infrastruktuur energiakasutuse seisukohast. oluline on arendada logistikat äh, biomassi kasutamisel ja meil on vaja tõepoolest sellist arukat võrgustikku, sest äh, muidu meil ei ole võimalik kasutada taastuvenergia täielikku potentsiaali. ja seda teemat peame silmas pidama ka siis, kui me räägime uuest finantsperspektiivist alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. maksud võivad olla takistuseks konkurentsile. vaadakem, mis toimub Rootsis. Rootsi, nagu teate, maksustab inimesi ähm, kõrge maksumääraga, kuid samas äh, Rootsi on energiasektoris äh, äh, esikohal kogu maailmas. nii et me peaksime kindlasti arutama ka seda teemat ja seda, milline on see koht, mis taastuvenergia võtab, ähm, see energia hierarhias me ei pea kindlasti hakkama siin uuesti ratast leiutama, meil on juba piisavalt kogemusi. ja ma arvan, et eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on juba seo-, seatud, taastuvenergia on väga oluline ja me peame tagama selle, et energiapoliitika keskmes oleks taastuvenergia. aitäh, et tegite lühidalt, härra Kap-, Kapost, palun tere päevast, daamid ja härrad, mina esindan Läti parlamendi Euroopa asjade komisjoni ja samuti energia alakomisjoni, kus ma olen samuti liikmeks. mis puudutab taastuvenergia direktiivi aastast kaks tuhat üheksa, kakskümmend kaheksa, see direktiiv tagab, et nii Läti kui ka eh, teised eh, liikmesriigid peavad tegema palju tööd äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamiseks. siin on meil vaja väga palju kasutada taastuvenergiat ja see, sellega kaasneb ka teadus-arendustegevus ja selle äh, toetamine. ma ei hakka kordama seda, mida eelkõnelejad juba mainisid. ja seepärast ma räägiksin kahest teisest valdkonnast, mis on samuti seotud selle küsimusega ja mis on tekitanud takistusi, see majanduskriis on näiteks oma korrektsioonid sisse viinud, samuti on laenuprotsendid äh, suurenenud ja ettevõtjad ei ole enam nii riskialtid, sellepärast et nad ei saa oma tegevust enam pikaajalises perspektiivis garanteerida ja seetõttu me ei saa ka neid seatud eesmärke enam nii lihtsalt saavutada. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks mõtlema sellele, kuidas liikmesriigidele aidata seatud eesmärke saavutada, me ei peaks mõtlema mitte ainult sanktsioonidele, vaid ka stiimulitele, sellepärast et sanktsioonid tihtipeale ainult muudavad olukorra veelgi hullemaks. oluline on ka kontroll, Euroopa Komisjon peaks tõesti järelevalvet eh, teostama, et tagada see, et riiklikud institutsioonid on liikmesriikides kõik õigusaktid ka rakendanud komisjon ei tohi lihtsalt jääma ootama, et äh, siis näha, et liikmesriigid ei ole eesmärke saavutanud ja siis hakata sanktsioone äh, rakendama. ja ma sooviksin Hispaania eesistumist Euroopa Parlamenti tänada selle eest, et on korraldatud äh, tänane konverents sel teemal. see, mida eelkõneleja rääkis energiahindadest ja sellest, et hinnad peaksid olema ühesugused kõikides liikmesriikides, siis ma arvan, et me peaksime kõigepealt äh, mõtlema siin sellele, et inimestel peaksid sellised juhud olema liikmesriikides ka täpselt samasugune sissetulek, et nad saaksid neid kulusid üldse katta, suur tänu. Monsieur... suur tänu ja nüüd härra Bonju oui,. aitäh, härra esimees. me võtsime hiljuti vastu äh, Prantsusmaal äh, enda eesmärgid, mis puudutavad kliimamuutusi ning energiat. ja meil on nüüd ka teine etapp selles protsessis, mis näeb ette need vahendid, mida me kasutame nende eesmärkide saavutamiseks. kuid äh, tarbimine, energia tarbimine on kindlasti väga oluline küsimus, mis äh, energiatõhusust puudutab. nüüd rääkides maksudest teatud valdkondades on see tõepoolest äh, äh, tehtav, näiteks maksustamine piiridel ja nii edasi, kuid on teisi valdkondi seadusandluses, näiteks äh, teatud maksukrediidid ehitiste puhul ähm, on ka sertifikaadid energia kokkuhoiu tõest-, tõendamiseks ja energiatõhususe sertifikaadid, nii et me peame seda kõike arvesse võtma, nii et me ei pea seda maksustamise valdkonda hajutama, vaid vastupidi, rohkem fokusseerima. nüüd rääkides Euroopa Liidu energiapoliitikast, juba kolleeg plenaaristungil mainis seda, et mm, meil muidugi on olemas nüüd uus leping, millele põhinevalt Euroopa Liit toimib energiavaldkonnas peaks toetama muidugi võrgustikku ning ühendusi, kuid samas ka teadusuuringuid. sest äh, teadusuuringutest äh, on puudu mitmetes liikmesriikides äh, ja teadus- ja arendustegevust peab kindlasti enam toetama kõik äh, avamere tuulepargid, äh, kõik, mis on merevaldkond, seal on väga palju veel teha laineenergia puhul samuti. ja seal peame koos arendama uusi tehnoloogiaid, muidugi räägime siin elektriautodest, kuid samas äh, peame ka enam vesiniku kasutamisele mõtlema nii et me peame vaatama ka seda, mis toimub teistel kontinentidel tuumaenergia, kõik need äh, tehnoloogiad, kõiki neid me peaksime edasi arendama äh, ja äh, enam keskenduma vähese süsi, süsinikuheitmega majanduse edasiarendamisele, meil on vaja energia miksiv energia, erinevate energialiikide segu nii et äh, kõik äh, liikmesriigid enda siseriiklikku poliitikat äh, arendades saaksid ühineda selle ühtse poliitikaga, kuigi neil võib-olla on erinevad prioriteedid. aitäh, järgmine kõneleja, proua Tomson. ja siis annan koosoleku juhtimise üle. aitäh ma ei ole päris kindel, Claude, kas ma olen sinuga nõus selles osas, et taastuvenergia peab olema seotud kliimamuutustega, ma arvan, et taastuvenergia on väga oluline energiajulgeoleku seisukohast. selles parlamendis, kui me hakkasime tõsiselt rääkima siduvatest eesmärkidest ja taastuvenergiast, siis oli see energiakriisi ajal jaanuaris kaks tuhat kuus, kui oli see kriis Venemaa ja Ukraina vahel nii et taastuvenergiat tuleks näha ka osana energiajulgeolekust ning energiajulgeolekut on võimalik lahendada osaliselt energiatõhususe kaudu. mina olen pärit sellisest riigist, kus praegu tänu tõhusatele investeeringutele üheksakümnendatel aastatel tuleb kakskümmend kaks protsenti energiast tuuleenergiast. ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline kogemus, mida teiega jagada. aga juba kaheksandal jaanuaril kaks tuhat seitse, kui Barroso tutvustas komisjoni esimest ettepanekut taastuvenergia kava osas, ütles ta, et Euroopa peaks olema maailmas juhtpositsioonil. Euroopa peaks olema teerajaja seoses kliimamuutuste ja taastuvenergiaga. ma arvan, et äh, COP viisteist kohtumisel Kopenhaagenis me ei olnud just juhtpositsioonil ja me peaksime tegema rohkem koostööd mitte kõik liikmesriigid Euroopas ei ole üksmeelel selle prioriteetsuse osas mitte kõik liikmesriigid ei ole nõus sellega, mida ütles Puusek seoses Venemaalt eh, ühise ostmise kohta ja ma olen olnud Kasahstanis, kus koostöö põhineb kokkulepetel individuaalselt riikidega. oluline on juurdepääs. kui taastuvenergia ei ole esimene prioriteet ja kui ei ole juurdepääsu võrkudele, siis me ei saa tagada oma siduvat eesmärki kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ning Merkel koos Barroso ja parlamendi ja hiljem ka Sarkozyga otsustas luua siduvad eesmärgid selleks, et anda ettevõtjatele selge signaal. siia võib investeerida, meil on olemas äh, esimene siduv energiaeesmärk Euroopa ajaloos. ma arvan, et äh, tööstusele on saadetud selge signaal, parlamendis me tegeleme praegu finants- ja majanduskriisiga ning on kokkulepe, et kui me tahame majanduskriisist välja jõuda, siis on tarvis tohutuid investeeringuid taastuvenergiasse ja me peame võtma selle juhtpositsiooni, millest Barroso rääkis juba mitu aastat tagasi, me peame olema eh, esirinnas maailmas, aitäh. suur tänu, proua Tomson äh,, härra Williams, palun. Mr. Chairman, thank you very much um,. I have had the honor of um, leading for aitäh, ma olen Hollandi parlamendis juhtinud äh, energia ülemineku rakkerühma kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse ning jõudsime järeldusele, et maailmas on terve rida probleeme, mille võib taandada põhimõtteliselt ühele asjale, energia tarnejulgeolek ja kas energia, energia sõltuvus geopoliitilistest aspektidest ning põhja-lõuna dialoog ja vaesemate riikide tugevam kaasamine dialoogi ja neljandaks kliimadialoog. Need neli on võimalik kokku võtta eh, nimetaja alla CO2 heitmete vähendamine, see on kindlasti ka Euroopa Ühenduse eesmärk. Holland äh, püüdleb energias äh, säästmise poole ja fossiilkütuste roheline kasutamine, see tähendab äh, CO2 heitmete vähendamine fossiilkütuste kasutamisest. kui vaadata Euroopa poliitikat, kahekümne protsendine CO2 vähendamise eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, seda on raske saavutada. osa probleemist on, et eesmärgid on seotud poliitikute poolt, mitte inimeste poolt, kes praktikas sellise üleminekuga tegelevad. ma olen ise töötanud Shelli firmas ja sellised energiasiirded võtavad aega rohkem kui paar parlamendi ametiaega peaksime tegelema juba kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend kavadega ja panema paika eesmärgid, mis on tõesti saavutatavad. tarvis on pikaajalist plaani ja vaadata, mida on võimalik teha praegu olemasolevate tehnoloogiate abil, päris palju on võimalik ära teha ja siis tuleb vaadata, mida on tarvis teadus- ja arendustegevuses pikemas perspektiivis välja töötada. kolmas oluline asi on see, et need tööstused, mis tegutsevad ülemaailmselt, ei saaks liigselt, et neile ei pandaks peale liigset koormat, et nad oleksid endiselt konkurentsivõimelised ka maailmas. ja see aitaks tuua tõhusa energia siirde raamistiku Euroopas. aitäh, härra Paul. suur tänu ja suur tänu kõikidele huvitavate sõnavõttude eest, ma jätkaksin sealt, mida eesistuja äh, välja pakkus, et äh, parandada energiatõhusust. üks asi, mis äh, tihti ära unustatakse paljudel riikidel Euroopas on võimalus energiakasutust vähendada, seepärast me leiame, et kõige olulisem meede Euroopas võiks olla muuta tõhususe eesmärgid siduvaks, samamoodi nagu taastuvenergia kasutamisega seotud eesmärgid. me arvame, et tõhustamine muudab oluliselt lihtsamaks ka teiste eesmärkide saavutamise. kas keegi saalis kuulab eesti keelt? kui jah, siis palun andke märku kabiinile number kolmteist saali tagaosas, sest mulle tundub, et meid hetkel ei kuulata ja sellisel juhul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 äh, uh, ist unbedingt nötig mit einer klaren Priorität erneuerbare Energie, damit wir auf uh, Risikotechnologien wie Atomkraft und CCS verzichten können. Danke. Muchas gracias, Mrs. Brunner. Tenemos solicitada una palabra más y luego Mrs. Thompson ha, ha solicitado a continuación. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Si no es así, primero Mr. Tomaselli. De, después.